okay, getting... kolleegid, alustame varakult, sellepärast et meil on täna väga tihe ajakava. volinikul on ainult nelikümmend viis minutit meie jaoks. Teile on päevakorra eelnõu välja jagatud, siin on kolm saadikut kohal ja mina, ma arvan, et me võime päevakorra niimoodi kinnitada. ja nüüd läheme edasi siis äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend loomine ju, juurde muudatuste läbivaatamine ja proua Kriisbeck. aitäh, esimees, kallid kolleegid, ma üritan teha lühidalt. kõigepealt tahaksin tänada kõiki variraportööre väga heade suhete eest mis meil olid viimaste kuu, viimase kuu jooksul, kui me seda raportit välja töötasin. me töötasime ka ühiselt välja kompromissmuudatusettepanekud ja ma arvan, et me oleme teatud küsimustes suutnud oma seisukohti lähendada, aga mõnikord on meil ka erimeelsusi, mis puudutab transpordi rolli Euroopa majanduses ja selle keskkonnamõju. selle teksti põhisuundumus Eh, igatahes ähm, võtab kokku meie kõikide seisukohad, meid ei ole siin küll täna eriti palju, me tahame, et äh, transport oleks üks majanduskasvu ja konkurentsi edendamise vahend, äh, jätkusuutliku arengu vahend, meil on vaja transport muuta roheliseks, samuti on see oluline territoriaalse ühtekuuluvuse seisukohalt, oleme ka seda aspekti rõhutanud ja loomulikult on transport oluline ka sotsiaalses plaanis, töökohtade loomise plaanis. nii palju siis äh, nendest üldistest eesmärkidest, äh, millele äh, oleme lisanud ka siis turvalisuse aspekti pisut üle saja muudatusettepaneku esitati, me oleme välja töötanud neli kompromissmuudatusettepanekut, saavutasime üksmeele fraktsioonidega, ma ei hakka üksikasjalikult muudatusettepanekuid käsitlema aga räägiksin natukene esimese kompromissmuudatusettepaneku sisust, tegemist on Isabel Dürani muudatusettepanekuga, me peame, see räägib vajadusest muuta kodanike äh, liikumisharjumusi, me äh, ja seda, kuidas siis äh, kohandada transporti paremini tarbijate vajadustele ja seda just eriti linnapiirkondades Eh, me arvame, et me oleme selles transpordis leidnud, selles kompromissis leidnud üsna hea tasakaalu eh, CO2 heitmete vaja, vahel ja selle vahel, et, et me ei tohiks veelgi rohkem eh, kõrvale tõrjuda neid äärepoolsemaid piirkondi. nii et, et me oleme siia toonud ka sisse mitmeid muudatusettepanekuid, mis puudutavad näiteks tööhõivet, transpordisektorit, kolmteist miljonit töökohta on transpordiga seotud ja see on ka riikide SKT-s väga olulisel kohal, transportil rohkem kui kuus protsenti ja loomulikult on transpordil oluline roll ka ühtekuuluvuspoliit-, territoriaalses ühtekuuluvus, mis, mis puudutab muudatust viiskümmend kuus, majanduse taaskäivitamise strateegiat, siis lennundussektor on Euroopa Liidu jaoks loomulikult üks väga olulise tähtsusega sektor ning me oleme siin üritanud sisse viia sellised muudatused, ning Rahvapartei Äh, seda ei toetanud ja lõpuks me äh, võtsime selle tagasi ja siin toimub eraldi hääletus. nüüd, mis puudutab järgmist kompromissi, äh, see on seotud just selle raporti kõige olulisemate asjadega, innovatsiooni ja teadusuuringutega, siis me rõhutame siin, kui oluline on CO2 heitmeid vähendada, samuti kinnitame seda, kuivõrd oluline on Äh, poole võrra vähendada liiklussurmade arvu Euroopa Liidus kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. Äh, seda me mainisime ka Kohi raportis ja samuti äh, tuleb kahe tuhande viiekümnendaks aastaks liiklussurmade arv viia nulli lähedale me oleme siia toonud sisse sõn- äh,, verbi aitama prantsuskeelses tekstiversioonis, see eriti midagi ei muuda, aga see muudab natukene ingliskeelset äh, tekstiversiooni, äh, nii et, et meil on õnnestunud siin siis leida ka selline lingvistiline kompromiss. ning äh, viimane täpne kompromiss äh,, mis näeb ette siis CO kahe heitmete olulist vähendamist äh, ja me üritame seda eesmärgi saavutada energiatõhususe läbi kõigis transpordivallates, kasutame rohkem taastuvenergiat, samuti äh, laevatransporti, raudteetransporti ja loomulikult pöörame veel kord tähelepanu innovatsioonile kõigis transpordivaldkondades, niisiis see kompromiss näeb siis ette Eh, integreerida selle töö, mida me teeme jätkusuutlike ja alternatiivsete kütuste vallas ja samuti äh, uusi äh, eh, mo tõhusaid mootoreid välja töötada ja samuti äh, parandada siis äh, sõidukite kütusesüsteemi ja loomulikult tuleb tähelepanu pöörata ka vastavate taristude arengule. Äh, ma arvan, et meil on olemas üsna hea hääletusnimekiri, meil on siin sadakond muudatusettepanekut, nagu ma ütlesin, ma teen ettepaneku et me toetame teatud ettepanekuid ja mõnede muudatusettepanekute, äh, mõningaid muudatusettepanekuid ma ei toeta mitte sellepärast, et need ei oleks äh, kõrgekvaliteedilised, aga ma sooviksin, et see raport äh, võtaks sihikule just nimelt teadusuuringud ja innovatsiooni. ja selleks, et me seda raportit liiga lahjaks ei muuda ja ei hakkaks äh, kordama teatud asju, siis ma teatud muudatusi ei toeta. muudatus ähm, äh, seitsekümmend üks, mille on esitanud Isabel Duran, minu arvates on see väga huvitav, aga see ei ole otseselt seotud innovatsiooni ja teadusuuringutega. ja, ja seetõttu tuleks see välja jätta ja sama kehtib ka üheksakümne üheksa kohta, mille on esitanud proua Ayala Sender. jah, konsultatsioonid avalikkusega on äärmiselt olulised, kui me arutame Äh, suurte infrastruktuuriprojektide ellurakendamist. aga ma arvan, et äh, see muudatusettepanek sobiks rohkem üle-euroopaliste transpordivõrgustike teemalisse raportisse. nii et, et äh, see oleks minu poolt kõik ja homme hääletame, aitäh! suur aitäh, härra Kross no,! suur tänu, esimees meie variraportöör jõudis äh, kohale ja ma tahaksin Rahvapartei nimel tänada variraportööri tehtud hea töö eest. ma usun, et äh, nende teemade puhul tekib äh, oht, et soovitakse öelda kõike, aga ei keskenduta põhilisele. antud juhul äh, oli olukord aga vastupidine. meil on olnud head läbirääkimised teiste poliitiliste fraktsioonidega ning on leitud õiged rõhuasetused. ja siin komisjonis me oleme alati öelnud, et Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon peavad endale teadvustama, et äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend panustab äh, just teadusuuringutele ja arengutegevusele, transpordi kui aktiivsed partnerid äh, tihtipeale aga sellest kõigest rääkides alahinnatakse me peaksime tugevdama Euroopat teadusuuringute asukohana ja nüüd selles raportis äh, on see hästi õnnestunud, siin äh, ehitatakse sild äh, transpordi kui majandusfaktori ja transpordi kui jätkusuutliku arengu osa vahel lõpetuseks äh, ma tahaksin väljendada oma heakskiitu Kristiin äh, Verka muudatuse ettepanekutele, eriti mis puudutab just äh, lennutransporti. Euroopa tasandil me oleme teinud riikide vahel selles valdkonnas head koostööd ja ma arvan, et ka rohelised hüppavad siin üle oma varju ja võtavad vastu selle Euroopa tasandi äh, väljakutse. lennundus on äh, näiteks äh, selle kohta, kuidas me võiksime töötada ka teistes valdkondades seoses teiste transpordiliikidega. võib-olla saaksin muudatusettepanekud kujundada selliselt, et kõik fraktsioonid saaksid neid toetada. me oleme muidu ettepanekutega nõus aga me tahaksime juurde lisada selle nüansi, mis puudutab siis äh, transpordiliike kui äh, majandusfaktorit ja kui äh, keskkonnamõjutajaid. härra Kraamer, palun. meie variraportöör ei ole veel kohal, aga ma tahaksin tema nimel tänada raportööri äh, me toetame esitatud äh, kompromisse, aga mis puudutab äh, seda punkti, mida nüüd viimati mainiti, siis seal me ei ole kompromissi sõlminud ja seetõttu me seda ka ei toeta. me oleme loomulikult äh, piiriülese koostöö poolt, me oleme rahvusvahelise mõõtme poolt, aga me ei saa kahjuks siinkohal niimoodi kompromissile jõuda, nagu välja pakutud äh, Eroel seda vaatab vastu, aga ma usun, et äh, Mathieu tuleb sellega toime. proua Foster, palun. tänan, esimees. ja suur tänu Natalja Kriisbekile tehtud äh, raske töö eest, tegemist on keerulise raportööriga ja meie variraportöör vabandab, et ta ei saa praegu siin olla. Need kõik äh, vaatavad tähelepanelikult äh, hääletusnimekirja, me ei saa toetada mõningaid ECR-i muudatusettepanekuid ja mõningaid küsimärke, aga me tahaksime siiski tänada raportööri tehtud töö eest, suur tänu! suur tänu, proua Jaala Sender järgmisena. mikrofoniga ja suur tänu, esimees. ma tean, et äh, proua Verakil olid oma muudatusettepanekuga parimad eesmärgid, aga lennunduses on meil vaja rohkem teadusuuringuid kui teistes valdkondades. seetõttu ma teen äh, suulise muudatusettepaneku. ühesõnaga, me peame toetama teadusuurimustegevust kõikides transpordiliikides. mul ei ole mitte midagi lennunduse vastu, aga ma arvan, et ka teistes äh, valdkondades tuleks läbi viia teadusuuringuid, nii nagu neid on lennunduses äh, praegu läbi viidi, et äh, ühed valdkonnad ei saa olla teistega võrreldes kehvemas olukorras. härra Damiani komisjoni nimel. tänan. komisjon ähm, tervitab proua Krispeki raportit ja seda, kuidas äh, ta on äh, teinud äh, koostööd meiega ja transpordikomisjoniga ma usun, et äh, tema raport äh, tabab äh, ära komisjoni ettepaneku tuuma Horisont kakskümmend kakskümmend osas. me üritame saavutada tasakaalu poliitilise toetuse, majandusliku konkurentsivõime, sotsiaalpoliitiliste aspektide ja konkurentsivõime aspektide vahel. meil on vaja terviklikku lähenemist transpordisüsteemile ja me peame olema kursis eripäradega seal, kus vajalik. lisaks äh, on äh, raportöör juhtinud äh, tähelepanu vajadusele tugevdada ühendusi transpordi, energia, keskkonnapoliitika vahel, tervishoiupoliitika vahel ja seda on äh, mainitud ka muudatusettepanekutes. tähtis on äh, tugevdada ühilduvust teiste programmidega ja lisarõhku tuleb panna jätkusuutlikkusele. sellest lähtuvalt äh, tervitame me paljusid muudatusettepanekuid, mis on välja pakutud, aga mõningate muudatusettepanekute puhul me ei saa oma toetust anda. näiteks äh, kui me räägime siin äh, ülemäärastest detailidest või sellest, kui üritatakse iga hinna eest äh, kompromissile jõuda ja siis äh, tekivad mõningad äh, vastuolud, nagu näiteks kompromissis number neli. mõningatel juhtudel on üritatud sisse tuua siia ka aspekte, mis jäävad väljaspoole transpordivaldkonda näiteks kui siin on toodud äh, sisse küsimusi, mis on seotud turismiga, aga üldiselt äh, me suhtume dokumenti positiivselt ja võtame vastu suurema osa muudatusettepanekuid, mis on välja pakutud. proua Kristek, kas te soovite midagi lisada pärast sellisele kiidukõnele komisjoni poolt? võib-olla peate natukene järele mõtlema, ma ei tea suur aitäh, mul ei ole eriti midagi lisada. Äh, ma olen vapustatud kõigest sellest, äh, kogu sellest kiitusest, mis komisjoni aadressilt äh, tuli. loomulikult ma teen nalja siin nüüd, mul on väga hea meel, et see töö on jõudnud lõpule ning ma jagan täielikult komisjoni muret, et oleks parem Äh, kui see tekst oleks lühem ja kui me väldiksime kordusi ja vasturääkimusi. Äh, ja seda me oleme ka üritanud kompromisside läbi saavutada. Äh, ma panin tähele, mida komisjon ütles kompromiss nelja kohta. siin me üritasime tõesti leida tasakaalu ja ma kuulsin ka seda suulist muudatusettepanekut, mille pakkus välja proua Ayala Sender, ma toetan seda muudatusettepanekut, minu arvates on see suurepärane mõte ning mis puudutab Mathieu Grossi ja härra Krahmeri ja, ja teist öeldud, siis ka nende märkused võtan suurima heameelega kuulda. suur aitäh ja hääletus toimub homme. tuletan inimestele meelde, et ITRE komisjon hääletab oktoobris ja täiskogule peaks asi minema novembris ma ütlen, äh, peaks minema, sellepärast et äh, laed siin kukuvad sisse ja praod ilmuvad lagedesse ja jumal teab, kus see täiskogu toimub. aga igatahes aitäh proua Kriisbekile ja järgmisena reisijate õigused kõigi transpordiliikide puhul, tegemist on algatusraportiga härra Pahilt, George, sul on sõna. Thank you, Mr Chair <clears throat> aitäh, eh, esimees! ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki kolleege nende ideede eest, mis te panite umbes kahtesaja viitekümnesse muudatusettepanekusse. ma olen eh, kindel, et selles valdkonnas ei ole suuri poliitilisi erimeelsusi, kui vaadata need muudatusettepanekud läbi, siis on eh, selge, et enamik kolleege soovib minna kaugemale kui raportöör, on tulnud palju uusi ja täiendavaid ideid. meil on kaksteist äh, kompromissmuudatusettepanekut ja need keskenduvad kõige olulisematele valdkondadele nagu läbipaistvus, info puuetega ja liikumispuuetega inimeste juurdepääs ja mis äh, puudutab lennuettevõtjate pankrotti minekut, äh, siis ähm, ka paljud muudatusettepanekud keskendusid äh, sellele teemale, enamasti läksid muudatusettepanekud minu poolt välja pakutust kaugemale. tegime kompromissmuudatusettepaneku, mis pakub väga ambitsioonikaid maksimaalseid kaitseid lennureisijatele ma usun, et äh, selles osas äh, meil äh, tulevad veel pikad arutelud, me teame, mida arvavad asjast lennuettevõtjad ja ootame ära komisjoni seisukoha. ka selles punktis tahaksin ma viidata sellele, et parlamendi resolutsioon aastast kaks tuhat üheksa ei ole toonud endaga kaasa mingisuguseid meetmeid, ka siis nõudis parlament selget seisukohavõttu ma loomulikult ähm, üritasin ähm, enamikele muudatusettepanekutele panna hääletusnimekirjas plussi taha, aga kahjuks äh, ma pidin mõnikord äh, ka otsustama miinuse kasuks, et äh, raport siiski säilitaks oma sidususe kolleegid äh, Savisaar ja Kutjas näiteks pakkusid välja, tuleks eriliselt äh, tähelepanu juhtida eakatele inimestele, kes ei oska alati kasutada moodsa tehnoloogia vahendeid. ma usun, et äh, me peaksime seda asja vaatama teistmoodi, tihtipeale vanemad inimesed on tehnoloogiliste vahenditega paremini varustatud hoopiski kui noored, arvan mina, ja ma ei saanud aru, kuidas täpselt komisjon peaks nende inimeste era-, erivajadusi arvesse võtma. kolleeg Treller tegi ettepanekuid äh, selle kohta, mis äh, puudutas riiklike ametiasutuste äh, asendamist sõltumatute teatud rakendusasutustega aga me kasutame enamasti äh, seda inglisekeelset lühendit, mis puudutab äh, rahvuslikke asutusi. see on äh, praktika, nii et äh,, et jätta ähm, asjad lihtsamaks, siis peaksime sellest arutelust ka antud raporti raames loobuma. härra Taylor peaks täpsustama, mida ta mõtleb muudatusettepanekus sada seitsekümmend kuus äh, teenusepakkujate ja pankroti osas minu arvates läks ka antud valdkonnast juba kaugemale see ettepanek. kolleegid Tremosov, Lasto, Vidansa, Lakk ja Savisaar on teinud muudatusettepanekuid äh, üleplaneerimise ja ülemüügi äh, kohta. tahaksime komisjonilt küsida, et äh, kuidas seda probleemi katavad olemasolevad äh, seadusandlikud tekstid ja kas antud valdkonnas oleks vaja veel uusi sätteid sisse viia. ja lõpetuseks äh, juhin tähelepanu ühele formaalsele aspektile. ma saan äh, täiesti aru kolleegide argumentidest, kes ütlesid, et meil oli liiga vähe aega, et üksikult läbi arutada konkreetseid punkte mina oleksin ka tahtnud, ähm, et mul oleks olnud rohkem aega aruteludeks, aga arvestades suvepausi ja kirjalikke tõlkeid, eh, siis eh, läks nii, nagu läks. Strasburgi nädalal teatavasti on eh, väga vähe aega koosolekute korraldamiseks, aga ma olen arvamusel, et parlament peaks hääletama sel teemal oktoobri täiskogul, kui me soovime, et komisjon arvestaks meiepoolsete seisukohtadega ka lennureisijate õiguste ülevaatamisel, sellepärast komisjon tuleb välja oma vastava ettepanekuga novembris-detsembris sel aastal. nii et äh, juhin tähelepanu ka sellele, et äh, raport äh, võeti oktoobri täiskogult maha nii et äh, fraktsioonide koordinaatorid äh, peaksid äh, võitlema nüüd selle eest, et meie raport uuesti päevakorda tuleks ja et me saaksime ikkagi oktoobris hääletada. suur tänu! aitäh, härra Pahv! ma kordaksin veel kord seda viimast asja et inimesed võiks koordinaatoritele öelda, et tõesti oleks tore, kui see asi oleks oktoobris päevakorras nüüd peavad koordinaatorid siis kõnelema eh, oma fraktsioonide juhtidega ja paluma, et eh, fraktsioonide juhid paneksid asja uuesti päevakorda ja me peame rääkima, eh, proua Maisner, härra Elgadroi, te peate ka oma fraktsiooni juhtidega ja samuti härra Ziile, te tõstat-, tõstatage see teema oma fraktsiooni juhtidega, selleks et see teema oleks jällegi päevakorras ja ma muidugi ei tea, kuidas nende laeprobleemidega asjad lahenevad aga äh, äh, võib tõesti äh, probleeme tekkida, et meie raport saab valmis hiljem, kui komisjon tuleb välja oma ettepanekuga ja seda me ei soovi. ja nüüd variraportööri proua Šehnalova sotsiaaldemokraatide nimel. ma tahaksin kõigepealt tänada Äh, hea tahte eest ja kompromissivalmiduse eest meie raportööri, me toetame seda raportit äh, väikeste muudatustega. ma olen nõus sellega, mida raportöör ütles, et on väga oluline, et me saadaksime signaali äh, komisjonile õigeaegselt, enne kui komisjon tuleb välja oma ettepanekutega. niisiis, kuigi me tegutsesime ajasurve tingimustes, üritasime me teha väga konstruktiivset tööd me tervitame seda, et selle raporti peajoont, mida kirjeldatakse kompromissis B, on toetatud luua ühtne õiguslik raamistik kõikide reisijate õiguste jaoks, mis arvestaks ka siis erinevate transpordiliikide eripäraga. eriti äh, siis mis puudutab nende reisijate õiguste kohaldamist, samuti, et arvestataks pankrottidega, äh, reisijate kaitsmisega Äh, sellest me räägime kompromissis äh, kaheksa ning nagu me ütlesime, äh, tuleb eriti pöörata tähelepanu liikumispuudega reisijatele, et neile oleks tagatud abiteenused. ning me arvame ka, et hinnad peaksid olema läbipaistvad, info peab olema kergesti kättesaadav ja kõikides keeltes mis puudutab infot, siis äh, väga tihti meil ei olegi selleks, meil ei ole vaja mingit pikka keerulist infot, vaid lihtsalt lühikest äh, infot reisijate õiguste kohta, piletite kohta ning ma arvan, et me kindlasti toetame seda raportit, on mõned üksikasjad, mis tuleb veel üle vaadata, kui me seda asja arutame, aga tahaksin veel kord tänada raportööri koostöö eest, aitäh! proua Savisaar ALDE nimel härra esimees head kolleegid jah kuigi see on parlamendi omaalgatuslik raport tuleb seda siiski pidada väga oluliseks seisukohaks euroopa komisjonile. tänan raportööri tema hea panuse eest käesoleva raporti menetlemisel. kuigi sellele raportile esitati just mitte väga vähe muudatusettepanekuid on hea meel mul tõdeda et suurem enamus kolleege jagas sarnast arusaama reisijate õigustest aga nüüd muudatusettepanekutest lähemalt. tahan öelda, et ALDE toetab kõiki kompromissettepanekuid ja paljusid teisi muudatusettepanekuid. samuti toetame raportööri seisukohti IMCO muudatusettepanekute puhul ja nendel ma pikemalt ei peatukski. samas on meil mõned küsimused, mille, mis ma ka järgnevalt püstitan. muudatusettepanekud kuuskümmend üks ja kuuskümmend kaks mis puudutavad informatsiooni kättesaadavust. me toetame küll tänapäevaste tehnoloogiate suuremat kasutamist, kuid me ei saa eeldada, et kõik inimesed peavad kasutama nutitelefone ja nende rakendusi. reisijate õigused peavad olema tagatud, tagatud ka neile inimestele, kellel ei ole mobiiltelefoni või ei kasuta internetti. enamus neist inimestest on eakad, aga ka nendega tuleb arvestada. ja vastates härra Pahi küsimusele, et kuidas siis tuleb nendega arvestada, et mida ma selle all mõtlen, me mõtleme seda selle all, et samas mahus informatsioon peab olema nendele inimestele ka kättesaadav ka ilma nutitelefoni kasutamata või interneti kasutamata kutsun üles toetama ka muudatusettepaneku 43 poolt informatsioon peab olema kättesaadav kuid seda peavad inimestele edasi andma lisaks tehnoloogiale ka inimesed ning seetõttu on vajalik ka nende nende inimeste koolitamine mis puudutab muudatusettepanekut 154 mis käsitleb erakorraliste asjaolude määratlust siis kahjuks tuleb tänasel päeval ette liiga tihti olukordi kus reis jäetakse ära tuues põhjuseks tehnilise rikke ja seda käsitletakse kui force majeure'i siin on vaja selgemat õiguslikku raamistikku et tehnilist riket ei saaks kasutada ära otsitud põhjusena mitte tegeliku põhjusena reisi ärajätmiseks. ja lõpetuseks veel muudatusettepanek 102 mis käsitleb piletite ülebroneerimist ja ülemüümist. usun et siin on peale minu veel mitmed kes on sellega isiklikult kokku puutunud ja leian et ka selles osas peavad olema kindlad ja selged, selged reeglid nii reisijatele kui reisiettevõtjate jaoks aga üldiselt alde toetab seda raportit aitäh Thank you very much, Mr. Kra aitäh ja härra Kraamer ja ich bedanke mich auch äh, tänan suur tänu äh, raportöörile hea koostöö, hea raporti eest, me toetame kompromisse, raportit äh, tervikuna. väga oluline on see, et meil oleks, meil oleks äh, selline lepitusasutus, mis tegeleks erinevate probleemide lahendamisega üheksakümmend protsenti kaebustest on kiiresti lahendatavad. mul oli Brussels Airlinesiga sama lugu, äh, tehnilised probleemid, nagu siin mainiti. ma tahtsin hüvitist äh, saada, mulle seda ei antud, istusin seal kohapeal neli tundi ja siis väravas sain teada, et lend äh, jääb jällegi ära ja saatsin neile kirja, sain ka vastuse, aga arvatavasti sellepärast, et ma olen Euroopa Parlamendi saadik, aga ühesõnaga see kõik oli täiesti kohutav otsustava tähtsusega on aga see, et kui meil on seadused küll olemas, siis neid võidakse rikkuda ja mis juhtub äh, siis? näiteks oli üks äh, reisigrupp äh, Itaalias, rong hilines, öeldi, et rong tuleb viie minuti pärast ja niimoodi kaks tundi järjest, siis öeldi, et rong ei tule üldse ja siis nad äh, sõitsid äh, viimase regionaalrongiga, tahtsid tegelikult sõita linnatavalise rongiga, aga sõitsid äh, kohaliku rongiga siis Itaaliasse edasi siis äh, tuli kontrolör, viskas nad äh, välja, nad ütlesid, et äh, nad ei saa muidu Saksamaale, nad visati ikka välja, nad ei saanud piletit osta, tuli politsei, viskas nad välja, nad pidid kuskil ööbima, ühesõnaga, see on tõesti viimane asi, mida meil on vaja, sellist kõige hullemat natsionalistlikku poliitikat ja Euroopa Komisjon peaks sekkuma siinkohal, kuidas karistada sellisel juhul me siin küll tegeleme õigusloomega, aga seadustest tuleb lõppkokkuvõttes ka kinni pidada. ja komisjon, ma võiksin saata teile veel palju selliseid näiteid ja kirju, aga mul on vaja ka vastust, on vaja teatud järeltegevust ja sellised asjad ei tohi jääda karistuseta. klient on kuningas, nii ju öeldakse. ja lennunduses, raudteetranspordis ja muudes transpordivaldkondades peab see põhimõte kehtima mitte ainult siis, kui laev põlema läheb, nagu me eelmine kord rääkisime, räägime siin. rong on pooltühi, see on ju täiesti absurdne, et siis visatakse reisijad sealt rongist äh, välja lihtsalt sellepärast, et äh, teine rong ei sõida. Bradburn Uh, uh, aitäh, esimees, tahaksin kommenteerida natukene härra Krahmeri juttu. ma, mul on hea kuulda, et ka temal on olnud äh, probleeme transpordiga. mulle tundus siiamaani, et ma olen ainukene, kellel on sellised kogemused, kuid tundub, et ikka see asi nii ei ole. ning ma olen täiesti nõus, et äh, infot on väga vähe. ning mul on selline üldine märkus, äh, härra esimees ma tahaksin ütelda, et mis puudutab kompromiss eh, muudatusettepanekuid, eh, siis mina pooldan neid, mis eh, on proportsionaalsed, me peaksime vältima seda, et me ei hakkaks looma siin rohkem bürokraatiat, et ettevõtetel hakkaksid tulema rohkem probleeme nagu me teame, siis äh, on ka tegemist väga palju selliste väikeste ettevõtetega ning äh, nendele võib see kõik väga koormavaks äh, muutuda, kui nad nõuetele ei vasta, kui me loome liiga palju nõudeid. ning ma tahtsin tuua siin välja paar punkti nende muudatusettepanekute kohta ning ennekõike siin on need kompromissettepanekud, mida mina toetan ning eriti neid, mis puudutavad läbipaistvust, ning selgust ning ähm, probleemide lahendamist. üks, kolm, seitse on näiteks selline, mille poolt ma olen, ka kompromiss viis äh, hindade läbipaistvuse kohta, ka sellega ma olen täiesti nõus. nagu te mäletate, siis ma olen selle teenuste alal ka samasugust tööd teinud juba eelnevalt ning sama teemaga kokku puutunud. kompromiss kaheksa ja üheksa Need on meie võtmeküsimused, eriti mis puudutab reisijate eh, kaitset eh, pankroti puhul ning eh, sellele peab komisjon just eriti tähelepanu pöörama. ning teine teema, mida ma tahaksin siin tõstatada, on mõistagi see, et puuetega reisijad ning kümnes kompromissettepanek ning kui te mulle lubate, siis ma tahaksin ka kaks kaks kakskümmend panna siis oma muudatusettepaneku ähm, nendele raskete äh, liikumispuudega inimestega äh, lennuväljadel ning ma loodan, et minu kolleegid seda muudatusettepanek ka äh, toetavad muudatus, muudatusettepanekut, samuti ma tahaksin härra Parki ning proua Savisaart toetada selles osas, mis puudutab info levitamist teistes vormides kui eh, tehnoloogilised vidinad eh, ning kui teil ei ole iPodi või iPhone'i või mingeid muid selliseid tehnoloogilisi uuendusi, siis eh, võid, siis võib teil raskus ette tulla, te tahate näha mustvalgel paberi peal informatsiooni ning inimesed, kes ei ole väga noored või kes on minuvanused, me väga, meile väga meeldiks selline äh, lahendus, meil ei ole taskud pungil igasuguseid tehnoloogilisi vidinaid, mille abil siis pileteid broneerima hakata või infot kätte saada, aitäh! aitäh, härra Grosch. suur tänu, esimees. reisijate õigustega oleme siin tihti tegelenud ja me elame praegu väga olulisel ähm, ajahetkel, kui me selle valdkonnaga tegeleme, peame tagama, et arutelud on parlamendis lõpule viidud, enne kui komisjon tuleb välja uue ettepanekuga kui vaadata mineviku kogemusi, siis äh, ütleksin järgmist kolleegidele, kes soovivad siin äh, asju lõplikult täpsustada. me soovime loomulikult äh, teha väga vettpidavat seadusandlust, me paneme paika detaile, me üritame vältida lünki, äkki, aga siis läheb see seadusandlus nii keeruliseks, et me ei saa enam aru, kus on ots ja kus on äh, algus. ühesõnaga, peaksime eeskuju võtma ka mõningatest teistest äh, valdkondadest. meil on äh, kindlasti vaja koostööd riiklikul tasandil. meil on vaja panustada sellele, et reisijatel oleks kõikides riikides selline kontakt, keskus, kuhu nad saaksid äh, pöörduda vajaduse korral ja kindlasti ei tohiks keeleline probleem äh, saada ka takistuseks oma õiguste taotlemisel teave peaks olema reisijatele kättesaadav äh, nende emakeeles, see on minu arvates väga oluline. ja mis puudutab äh, eelnevat informeerimist või teavitamist, siis ma ei taha nimetada siin lennuettevõtjaid, aga me teame neid ju kõiki, ka kui ma broneerin ja siis ma saan kaheteistleheküljelise lepingu selle kohta, milliseid aspekte ma kõike pean arvestama ja seal on kõik tähtajad kirjas, et millal ma mingid õigused kaotan ja nii edasi, siis äh, me peame kuskilt tõmbama piiri ja ütlema, et tuleb paika panna ainult kõige olulisem info. loomulikult äh, internetis broneerides ühe väikse äh, klõpsuga aktsepteeritakse kõik äh, reeglid, siis ja see kõik on kiiresti tehtud, aga me ei saa siiski lubada sellist äh, pikka reeglite kogumikku. ja George, ma arvan, et äh, mõningatest aspektidest võid sa siin seoses selle raportiga ka loobuda me peame igal juhul saatma selge signaali Euroopa Komisjonile, et ta oma ettevalmistavate tööde käigus saaks veel võtta arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ja mida selgem dokument on, seda tugevam see on, nii et ei maksa uppuda väga paljustesse detailidesse ja samuti tahaksin ma tänada hea koostöö eest erinevate fraktsioonide esindajatega. härra Tardelis, palun. tänan. sooviksin tänada raportööri hea töö eest. tahaksin kutsuda Euroopa Komisjoni üles äh, paneme paika seadusandlust äh, selle kohta, mis puudutab lennuettevõtjate pankrotte. seal on praegu õigustühimik. ainuüksi aastal kaks tuhat kaksteist on seitse lennuettevõtet Euroopas äh, läinud äh, pankrotti. tahaksin siinkohal viidata sellele, et komisjon on silmitsi lisaülesandega. härra Pank, Koh, Koh tänan, esimees, ma tahaksin tänada George Bachi ja õnnitleda teda antud raporti äh, puhul. praegu on meil äh, kriitiline ajahetk, kus inimesed muudkui räägivad ainult eurost ja me peame näitama, et inimene on siiski meie tööde keskpunktis ja see raport on selles suhtes hea näide. me toome siin kaasa võrdsete võimaluste tekkimise eakatele inimestele ja ka puuetele inimestele, nii et suur tänu! härra Kalamitsas, enne kui ma nüüd teile sõna annan, äh, kasutan ka ise võimalust sõna võtta. Äh, kõigepealt äh, ma toetan härra Blackburni ja teisi, et info ei peaks olema ainult internetis, me ei ole kõik arvutifanaatikud mõnedele meist meeldib olla natukene vanamoodsam ning kasutada näiteks reisibüroosid piletite ostmiseks ja nõnda edasi. ja mina peaksin, me võime seda käsitleda ju kui töökohtade säil-, säilitamist. nii et, et ma arvan, et selle aspektiga tuleb igal juhul arvestada. mul on mõned küsimused, mis puudutavad äh, just komisjoni. kõigepealt kas meil on äh, aimu, millal Euroopa Kohus Eh, Sturgeoni eh, apellatsioonile vastab. meil on kohtujuristi arvamus eh, hetkel olukord on selline, et ma arvan, et te teate, et lennufirmad sihilikult Ühendkuningriikides midagi tagasi ei maksa, sellepärast et nad ootavad ära kohtuotsuse. jah, ma saan aru, et kohus tegutseb oma tempos ja see tempo ei ole kiirrongi oma. pigem liigub, liiguvad koht-, jahvatavad kohtuveskid nagu äh, äh, koorma, koormaga laaditud kaubarong, aga ikkagi. siis üks asi veel. see puudutab just nimelt tsiviillennundust ja määrust kakssada kuuskümmend üks. kõigepealt ma ei tea, mida komisjon arvab aga tuleb teha lõpp igasugustele äh, võimalustele kasutada force majeure'i ettekäändena, sellepärast et lennufirmad kasutavad seda pidevalt selleks, et inimestele mitte maksta hüvitist, millele neil on õigus. mina kogesin seda, ma, minu lend hilines kakskümmend kuus tundi tege-, ja mis puudutab hüvitist, siis mulle öeldi, et tegu on force majeure'iga, tegemist oli tehnilise probleemiga ja Sturgi juhtumi puhul me ootame ka praegu kohtuotsust. ja veel üks äh, äh, äh asi, mida lennufirma Monarch teeb, on see, et äh, äh Nad äh, kaaluvad väga hoolikalt pagasit ja niipea, kui pagas on ülekaalus, võetakse selle eest kohe raha mina olen selline inimene, kes äh, väga muretseb ja minu, minu meelest oleks väga tore, kui minul ja mu naisel reisile minnes oleks kahe peale üks kohver ja mitte kaks kohvrit. aga kuna üks kohver kaalus kakskümmend kolm kilo, siis ma pidin maksma kakskümmend viis naela selleks, et seda kohvrit saaks lennukile panna ja kui ma vastu vaidlesin, siis ta ütles, et kui te vaatate meie veebilehte ja me oleme nüüd jällegi selle veebilehe juures tagasi, kui te vaatate, siis te näete, et veebilehel on väga selgelt öeldud, et ülekaalus äh, pagasi eest tuleb maksta ja siin ei räägita pagasikilodest inimese kohta, vaid pagasikilodest kohvri kohta. nii et, et ma juba teadsin, kuhu suunas vestlus läheb ja veel üks asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et reisijate informeerimine oma õigustest. sellel suvel, härra Kalamitsas, korraldasin ma lennujaamades seminare ja rääkisin inimesele, inimestele, millised on nende õigused, kui nende lennuk hilineb. ükskord oli tegu Brussels Airline'i lennu hilinemisega, siis kutsuti mulle politsei ja ükskord juhtus asi Tenerifel jällegi Monaco lennufirmaga. Äh, enamik reisijaid ei teadnud mitte midagi määrusest kakssada kuuskümmend üks. ja kui te üritate lennujaamas leida äh, seda plakatit, äh, siis siis see on tavaliselt kuskil müügiautomaadi taga või tualettide lähedal, nii et, et keegi ei näegi seda ainult Napoli lennujaamas ma tõesti nägin seda reisijate õiguste posterit üleval ka äh, ekraanidel. nii et, et ma arvan, et me peaksime äh, tõesti olema jõulisemad ja nõudma, et selline info reisijate jaoks oleks üles riputatud. ja sama puudutab ka raudteereisijaid, mitte ainult lennureisijaid, see info peab olema selgelt nähtavas kohas ja ma pakun välja ühe koha, kuhu selle võiks panna näiteks sööklad, kohvikud, check-in'id, sellepärast et tihtipeale ka check-in'i töötajad ei ole mitte midagi kuulnud määrusest kakssada kuuskümmend üks. Neile pole keegi sellest midagi kõnelenud, neile pole selles osas mitte ühtegi koolitust korraldatud ja võib-olla me peaksime äh, selle kohustuslikuks tegema, et check-in'i äh, personal vähemalt on kursis ja ka teavitab inimesi nende õigustest, sellepärast et lennujaamades käib üks suur mäng praegu. meie teame, millele meil on õigus ja lennufirmad omalt poolt äh, üritavad teha kõik, mis võimalik, et me ei teaks, millele meil õigus on nii et, et sellele asjale tuleb lõpp teha, sellele mängule tuleb lõpp teha. ja mul on kahju, et ma lennufirmasid ründan, aga ise on nad süüdi. ja ma, ja ma ei viita siin ainult äh, juba selles vallas äh, tuntud lennufirmadele, aga mul oli näiteks Monaki lennufirmaga sellel suvel tõsiseid probleeme, nii et, et ja nüüd äh, annan komisjoni esindajale sõna, aga palun tehke lühidalt aitäh, esimees. ja äh, kui me hakkame siin äh, kõneaega äh, mõõtma, siis Kihv tuleta proua Lichtenbergile meelde. teda täna siin ei ole, ütleb härra Taylor, mina olen. vabandust, et ma hiljaks jäin, ma olin teises komisjonis, aga kui ma kuulasin sinu väga lühikest ja selget sõnavõttu, Brian, siis ma tahtsin Äh, tõesti äh, öelda, et ma olen härra Pahile väga tänulik äh, selle eest, et ta kõik meie ettepanekud vastu võttis. mina näiteks Roheliste nimel tegin neid üsna palju. ja tahaksin tänada ka selle eest, mida sina just mainisid, et see info peaks olema kuskil keskses kohas selgesti kõigile nähtav niisiis, suur aitäh, härra Pah, mul on kahju, et meil võib-olla ei ole olnud piisavalt aega kõiki seisukohti arendada minu mina oleksin selle töö jaoks natuke rohkem aega vajanud, aga siiski suur aitäh kõigile ja, ja suur aitäh, et äh, kõik meid toetasid, niisiis suur aitäh! aitäh, Kiiv! ja nüüd äh, härra Kalametsas, nüüd saate lõpuks sõna. aitäh, esimees! Äh, ja suur aitäh paljude ettepanekute eest, mis täna tehti Need on leidnud kajastamist erinevates muudatusettepanekutes. ka meie tahaksime tänada härra Bachi eh, selle raporti eest. tahaksime teda tänada konstruktiivsete elementide eest, mis selles raportis on. peatuksin kahel asjal. kõigepealt eh, meil on väga hea meel, et soovitakse üldist piiriülest määrust keskpikas perspektiivis meie äh, arvates on äh, reisijate õigused pidevalt arenev teema, äh, transpordiliig-, liigid on erinevad, seadused on erinevad ja seetõttu nii-öelda see lähenemine transpordiliikide vahel peab olema järk-järguline. me peame vaatama, kuidas asjad arenevad me peame õppima sellest, mis toimub ja ma olen täiesti kindel, et kuskil keskpikas perspektiivis me võime hakata ühtsest määrusest kõnelema. see raport on väga õigeaegne, eh, sellepärast et praegu me üritame just õigusakte muuta ja kohendada ja ka suuniseid koostada. nüüd, mis puudutab infot, siis ma arvan, et me kõik oleme nõus, et reisijad peaksid olema paremini kursis oma õigustega ja, ja sellega, kus ja millal nad täpselt kehtivad ja ma pean silmas siin ka just vanemaid inimesi, kes ei ole nii väga iPhone'i või iPad'i või iPod'i lembesed. niisiis, meil on vaja ka klassikalisel kujul infot rohkem, rohkem edastada. Äh, ja äh, teie Äh, härra esimees, juba mainisite siin mõningaid võimalusi, et info võiks üleval olla äh, restoranides, kohvikutes, check-in'is. aga ma arvan, et ka kaasaegset tehnoloogiat võiks kasutada palju rohkem, kui seda siiani on äh, tehtud. me teame, et nutitele-, me räägi-, teame seda nutitelefoni rakendust, mille president Kallas käivitas juunis ja mille läbi on võimalik saada infot kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes ma arvan, et see rakendus on olnud juba üsna edukas, kuuskümmend tuhat äh, äh, äh, taotlust on juba alla laaditud viimase paari kuu jooksul. ja me loodame ka, et see infokampaania reisijate õiguste kohta kestab veel edasi ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal keskendume selles kampaanias siis veelgi rohkem reisijate õigustele ja ma loodan, et et niimoodi me saame siis levitada infot just nimelt reisijate üldiste õiguste kohta, eh, sellepärast et meie tõsine probleem on see, et inimesed tõesti ei tea, millised nende õigused on ja kui te isegi minu enda käest küsite, siis eh, ma ka päris täpselt kõike ei tea niisiis eh, infot tuleb edastada lihtsalt, see on ka oluline. Äh, võiks veel mõelda mõnedele muudele asjadele, ähm, mitte ainult nende äh, selle teabe avaldamisele, aga kui vaadata näiteks mõningaid muudatusettepanekuid, äh, siis võiks sisse viia mingeid süsteemi, et, et, et inimene enne, kui ta siis veebilehel maksmise peal klikib, saab ta läbi lugeda kõik need õigused, mis tal täpselt on Äh, niisiis, me vaatame läbi kõiki neid võimalusi, kuidas äh, info edastamist saab äh, parem-, parandada, kuidas panna vedajaid korrektset infot edastama. niisiis, ma leian, et meil on vaja rohkem dialoogi just nimelt reisijate ja vedajate vahel, aga Äh, loomulikult äh, reisijad näiteks lennujaamas on alati ebasoodsamas olukorras kui need inimesed, kes seal lettide taga istuvad. aga igatahes me peame vaatama, kuidas äh, see info, mida vedajad reisijate õiguste kohta esitavad, see paremini reisijateni jõuaks. nüüd, mis puudutab läbipaistvust. väga paljud muudatusettepanekud Äh, kõnelevad hindade läbipaistvusest. vähemalt kolmteist saadikut on selles vallas ettepanekuid teinud ja see näitab selgelt, et äh, tegu on äh, tõsise probleemiga, mis inimestele peavalu valmitab, valmistab. ma arvan, et see on tõesti üks valdkond, kus me peame veel edasi tegutsema ja praegu me vaatame õigusakte läbi ja Äh, vaatame, kuidas saab asju paremaks teha. niisiis, äh, hindade läbipaistvus on, on üks asi, mida me väga tähelepanelikult jälgime ja me loodame, et praegu läbiviidavate kontrollide käigus äh, me jõuame ka selles vallas tulemusteni ja, ja olukord muutub paremaks. me oleme nõus ka sellega, et reisijate õigusi tuleb korralikult jõustada, sest muidu kaotavad nad igasuguse mõtte ning eh, loomulikult eh, riiklikud eh, täitevametid peavad reisijaid ka aitama, aitama neil saada infot oma õiguste kohta, neid jõustada. ja loomulikult Äh, on olemas ka Euroopa kontaktkeskus, kellel on ka infoliin olemas, äh, kust on võimalik saada infot kõigis keeltes, on olemas Euroopa Tarbijate Keskused, loomulikult paljud reisijad ei tea, et selline võimalus on olemas ja äh, võib-olla meil ei olegi siin, kasutamegi neid ametkondi, mis meil juba on ja ei ole vaja hakata mingit uut keskset ametkonda looma Äh, siis mis puudutab kaebuste lahendamist seoses määrusega kakssada kuuskümmend üks, äh, tahaksime juhtida teie tähelepanu ka ühele tulevasele õiguseaktile, mis puudutab siis online vaidluste lahendamist ja alternatiivset vaidluste lahendamist. Äh, ma arvan, et vaidluste lahendamine Äh, vaidluste lahendamiseks võiks luua ka sellise spetsiaalse instantsi. Äh, me peaksime välja töötama selliste kaebuste formulari, mis sobib kõigile transpordiliikidele, lennunduse jaoks meil selline formulaar juba on olemas ja selle põhjal võiksime töötada siis välja need formulaarid ka teiste transpordiliikide jaoks. Äh, siis on veel muudatusettepanekuid, mis puudutavad Äh, siis seda, äh, mis saab, kui reisija välja ei ilmu äh, ja tihti praegusel juhul nad lihtsalt ei saa kasutada oma pileti teist poolt. me tahaksime selles vallas ka midagi muuta. me praegu vaatame, milliseid meetmeid saaks rakendada, et lennufirmad ei hakkaks siin reisijate õigusi kuritarvitama Äh, jah, äh, määruses kakssada kuuskümmend üks on äh, natukene ebaselgeid kohti ja me peame need ebaselgused kõrvaldama ja selle määruse jõustamist parandama. ning me üritamegi siis täpsemalt selgitada reisijate õigusi ja ka teatud termineid, nagu näiteks erakorralised olud, mida siin täna mainiti, olgu tegu siis mingite tehniliste probleemide või millega iganes me tõesti üritame siin äh, asjale läheneda süva, sügavuti ja saavutada siin siis äh, selgust ja läbipaistvust. nii et, et, et äh, ei hakataks siin seda te,, neid tehnilisi probleeme kasutama ettekäändena hüvitust mitte maksta. meil on väga kahju, et selle ettepanekuga on praegu kiire ja seega võib-olla ei ole aega kõiki asju käsitleda nii et, et meie jaoks on väga oluline äh, äh, olemasolevate õigusaktide korralik jõustamine ja sellega me praegu ka tegeleme. meie eesmärk on äh, leida reisijate jaoks sellised lahendused, mida saab tõhusalt kiiresti ellu rakendada. ja me üritame need lahendused leida siis kas selle aasta lõpuks või järgmise aasta alguseks. veel mõned asjad, millest siin kõneldi me loodame, et Euroopa Kohus langetab otsuse siis enne aasta lõppu. mainisin force majeure'i ja seda, et sellest, seda kasutatakse tihtipeale vastutusest kõrvalehiilimiseks. härra esimees, ma ei olnud selle kohvrite probleemiga kursis, te rääkisite siin kahekümne kolmest kilost härra Taylor ähm, mainis tõesti seda, et info peaks olema nähtav ja sellega me ka tegeleme. aga me peame siiski kasutama ka tehnilisi lahendusi, sest väga paljud inimesed neid siiski kasutavad. tulles nüüd tagasi mõnede muudatusettepanekute juurde, toetame neist väga paljusid kuus, kakskümmend üks, üheksa, mida siin mainiti. Need muudatusettepanekud parandavad teksti oluliselt, neid me toetame. ja me leiame, et see raport ja muudatusettepanekud on väga kasulikud ma loodan, et meie praegune eesmärk on äh, muuta reisijate õigused selgesti alusa-, arusaadavaks, inimeste informeerimine on väga oluline ning tuleb parandada siis nende õiguste jõustamist kõigi transpordiliikide puhul. komisjon jätkab siis nii regulatiivset kui ka mitteregulatiivset tööd selleks, et tõhustada reisijate kaitset ning hoolitseda selle eest, et Euroopa Liidu õigusakte rakendatakse proportsionaalselt ja tõhusalt, arvestatakse ka puuetega reisijatega ning lamu-, samuti on meil vaja paremat statistilist infot, et me jõustamismeetmeid saaksime paremini rakendada, aitäh! härra Pahk, kas soovite midagi lisada? jaa, ganz äh,, ganz kurz tänan ja lühidalt, aeg saab meil otsa. tahaksin äh, tänada teid kiidusõnade ja toetuse eest. komisjon vastas äh, omalt poolt väga põhjalikult ja see näitab, et ta võtab reisijate õiguste teemat tõsiselt ja komisjon teeb kindlasti lähiajal huvitava uue ettepaneku ma olen nõus kolleegidega, kes nõuavad selgust, kes nõuavad äh, lisainfost ja ma tahaksin kolleegidele Savisaarele ja teistele öelda, et ega mul ei ole mingit probleemi nende eakate inimeste ja nutitelefoni rakendustega, te lihtsalt jah, viitasite sellele, et info peab olema kättesaadav äh, mitmetes keeltes äh, ka puuetega inimestele, ka liikumispuuetega inimestele ja kindlasti me leiame lõpuks äh, kompromissi. meil peavad olema selged reeglid selle kohta, mis puudutab äh, erakorralisi asjaolusid ja nüüd pagas kui nüüd vaadata määrust äh, kakssada kuuskümmend üks, siis ma kirjutasin hiljuti ka volinik Allasele, et äh, meil peaks äh, olema erisätted näiteks muusikainstrumentide kohta, mida inimestel tihtipeale on vaja endaga kaasa võtta. tänan. hääletamine toimub homme ja nagu juba öeldud, siis peame võitlema selle eest, et küsimus oktoobri täiskogu päevakorda tagasi võetaks. järgmisena on meil äh, päevakorras äh, kohtumine volinik Kallasega tehnoülevaatus paketi teemal, tal on aega nüüd nelikümmend viis minutit aga ma loodan, et see ei ole sellise lennufirmaga, mis hilineb ja teile kompensatsiooni ei maksa, muidu te saate seda ainult Euroopa Kohtu kaudu, nii et palun, teil on sõna. Äh, esimees, lugupeetud saadikud, suur aitäh võimaluse eest teiega mõtteid vahetada, vahetada mõtteid ühest väga olulisest teemast ja, ja mina lendan muide Berliini ja tegelikult ma lähen sinna üldse rongiga miks te naerate? niisiis äh, ettepanek, mis puudutab tehnoülevaatuse paketti täna sureb Euroopa teedel viis inimest õnnetuste läbi, mis on seotud tehniliste probleemidega. tehnilised probleemid äh, on seo-, põhjustavad kuus protsenti tõsistest liiklusõnnetustest ja kaheksa protsenti siis mootorratta ja rolleri õnnetustest. Euroopa Liit on seadnud endale poliitilise eesmärgi vähendada liiklussurmade arvu poole võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend ja viia see nullini aastaks kaks tuhat viiskümmend Äh, need arvud, mis me hiljuti kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kohta saime, näitavad, et liiklussurmade äh, arvu vähenemine on aeglustunud. seega meil tuleb äh, rakendada rohkem meetmeid selleks, et saavutada oma eesmärk aastaks kaks tuhat kakskümmend kui me äh, viime auto tehnoülevaatusele, siis see ei ole ju mingi bürokraatlik nuhtlus, tegemist on kontrolliga, mis päästab inimelusid. kui te sõidate autoga, mis ei ole sõidukõlbulik, siis te olete ohuks iseendale ja ka kõigile teistele, kes autos on, teie perekonnale, sõpradele ja kolleegidele. ja loomulikult olete te ohuks ka kõigile teistele liiklejatele asi on lihtne, me ei taha, et sellised ohtlikud autod oleksid meie teedel niisiis, mida me kavatseme teha? see pakett hõlmab ähm, korralisi tehnoülevaatusi, täiendavaid teeäärseid ülevaatusi tarbesõidukitele ning äh, sõidukite registreerimise direktiivi muutmist. kaks kõige olulisemat õigusakti äh, saavad määrusteks ja need näevad ette siis paremad standardsed testid, mis on aluseks tulevasele vastastikusele tunnustamisele Äh, kolm peamist asja on seotud nende korraliste tehnoülevaatustega. kõigepealt me kehtestame uued miinimumstandardid äh, nende ülevaatuste ja nende läbiviijate kvaliteedile. kui inimene maksab nelikümmend eurot äh, tehnilise ülevaatuse eest, siis ta peab olema kindel, et ta ei saa mitte ainult mingit paberilipakat, vaid et tõesti tema sõidukil teostatakse usaldusväärne ja kõrgekvaliteediline ülevaatus Äh, teiseks tahaksime korraldada sagedamini ülevaatusi vanematele autodele ja autodele, millel on suur läbisõit äh, tänased autod muutuvad üha ohutumaks, aga vanad autod, ma pean silmas autosid, mis on vanemad kui kuus aastat, äh, nendega on probleeme rohkem. Nad põhjustavad rohkem õnnetusi ja ka rohkem tõsiseid õnnetusi Äh, sõiduautode osas ähm, näeb meie ettepanek ette, et esimene ülevaatus toimub pärast nelja aastat, teine ülevaatus kahe aasta järel ja siis pärast iga aasta sellega asendaksime siis praegused Euroopa Liidu reeglid, mis näevad ette ülevaatust äh, üle aasta pärast seda, kui auto ostmisest on möödunud kuus aastat. muide, enamik liikmesriike juba nõuab äh, paljude vanade sõidukite iga-aastast ülevaatust. ning lõpetuseks äh, seame sisse Euroopa Liidus kohustuslikud ülevaatused mootorratastele ja rolleritele. mootorratturid on liiklejate rühm, kellega juhtub kõige rohkem õnnetusi Äh, ja need õnnetused on siis vastuolus selle õnnetuste vähenemise tendentsiga. Äh, igal aastal saab surma umbes neli tuhat viissada mootorratturit ning äh, kaheksa protsenti mootorrattaõnnetustest on seotud tehniliste probleemidega. hetkel kaheteistkümnes liikmesriigis mootor, mootorratastel tehnoülevaatust ei nõuta ja kui me kehtestaksime sellised ülevaatused kogu Euroopas, õnnestuks meil päästa kuskil kakssada seitsekümmend elu ning hoida ära kolm tuhat viissada kerget ja seitse tuhat rasket õnnet-, kerget õnnetust. muide, auto, auto, õnnetuse läbi teinud autokere saab parandada paari päevaga, mootorratta putitamine võtab palju rohkem aega. ja tahaksin samuti selgitada ka ajaloolise väärtusega sõidukite omanikele, et neil ei ole vaja meie e, ettepanekuid karta. E, selleks, et nad saaksid säilitada oma sõidukite ajaloolise väärtuse, lubame me kasutada siis selliseid e, varuosasid, originaalvaruosa, osasid, nii et, et neil ei ole vaja hakata muutma mingeid tehnilisi tunnuseid, pidureid, mootoreid. niimoodi me säilitame siis nende sõidukite ajaloolise väärtuse. loomulikult äh, võib äh, neid sõidukeid ümber ehitada või kasutada ka mitte algseid tagavaraosasid, aga ainult senikaua, kuni äh, ohutus- ja keskkonnanõuded, mis kehtisid siis, mis kehtivad, neid järgitakse igasugune ümberehitamine ei tohi vähendada sõidukite ohutust või muuta neid keskkonnale kahjulikumaks. loomulikult ei tähenda see seda, et vanade autode omanikud ei tohi oma autosid ümber ehitada, aga näiteks kui nad panevad oma näiteks eh, viiekümnendatest aastatest pärit autole kaasaegse automootori, siis sellega auto mootori võimsus loomulikult suureneb ja sellisel juhul komisjon leiab, et sellised sõidukid peaksid olema ka eh, regulaarselt, eh, läbima ka regulaarselt ülevaatuse nüüd, mis puudutab äh, teeäärset äh, sõidukite kont-, ülevaatust, ma arvan, et me saame niimoodi vähendada oluliselt äh, halduskoormust. meie ettepanek näeb ette uued miinimumstandardid nende ülevaatuste kvaliteedi kohta ja nende läbiviijate kvalifikatsiooni kohta ja me valime ka siis riski alusel, milliseid sõidukeid me kontrollime Äh, me keskendume just nimelt selliste ettevõtete sõidukitele, kus äh, ohutusega on probleeme ja samas jätame need, kellel äh, ohutusega kõik korras on, rahule. ma loodan, et arutelud Euroopa Parlamendis selle väga olulise ettepaneku osas algavad kiiresti ja edenevad ka kiiresti ja need ettepanekud võetakse kiiresti vastu. tahaksin teile meelde tuletada, et see ettepanek peaks pää päästma Euroopas iga päev viis elu, aitäh! Thank you very much, Commissioner aitäh, härra volinik. ning esimesena nimekõrras on härra Kross ning ähm, kui me võtame arvesse, et kui volinik peab ka vastama, siis pidage meeles, et meil on siin ajalised piirangud. tänan, esimees, ma tahaksin tänada ka voliniku ettepaneku eest valges äh, raamatus on äh, maanteetranspordi turvalisus üks äh, raskuspunkte. selle teemaga me saame näidata Euroopa poliitika kodanikulähedust, me ootame kiireid ja tõhusaid samme. tehnilised aspektid on osa maanteeturvalisusest me oleme rääkinud siin kiirusest, alkoholist, uimastitest, taristu olukorrast. me peaksime arvestama kindlasti ka nende valdkondadega, olles loomulikult äh, täiesti samal arvamusel, et äh, tehniline kontroll on äh, ääretult oluline aga kui nüüd räägida tehnilise kontrolli detailidest, siis riigiti on äh, need kontrollid väga erinevad, mis puudutavad ka näiteks nõudmisi inspektoritele. ja siin tuleb välja nüüd see piiriülene mõõde. näiteks äh, kui äh, veokite kontrolli tahetakse äh, teha meil äh, nädalavahetusel näiteks veokitele, mis on pärit äh, kuskilt kaugematest riikidest, siis tekivad seal äh, teatavad ajalised probleemid veokitele ja kontrollijatele. ja nüüd, kui rääkida sellest ähm, autopassist, car pass, siis see on nagu leping äh, mis peaks äh, tõestama, et äh, tahomeetril näha olev läbisõidetud kilomeetrite arv on tõesti ka õige ning et seda ei ole manipuleeritud. nii, nüüd äh, siis äh, liberaalid, härra Alcatraui, kaks minutit. Eh, aitäh, härra volinik, selle esitluse eest see tähendab seda, et komisjon on pööranud väga suurt tähelepanu antud teemale ning see mulle väga meeldib. meil on vaja veel seda uurida, seda ettepanekut, kuid nii, nagu te seda siin praegu meile äh, edastasite, siis tundub, et see äh, parandab palju meie teede ohutust ning sellega saame me kõik ainult nõus olla. samuti see, et erinevad tehnilised kontrollid peavad olema võimalikud läbi viima äh, ning samuti nende kontrollide kvaliteet peaks olema harmoneeritud. Te teate, et erinevates liikmesriikides tehakse mõningaid asju tõsisemalt kui teistes ning mina loodan, et sellise õigusaktiga saame me kõik need reeglid ühtlustada ning saame lisada siia ka mootorratud siia reguleerimis keskmesse ning niimoodi me saame ka vähendada surmaga lõppevaid liiklusõnnetusi. ning on ka mulle tundub äärmiselt oluline ka see, et milline on selline hea või, või kehv ähm, ülevaatuse tegija, siis ka siin osas harmoneerimine peaks asjad palju selgemaks muutma. sest väga mitmed erinevates riik-, riikides on palju ettevõtjaid, mis ei anna välja kvaliteetset teenust, kuid teistes riikides on nagu see kvaliteet väga hea ning praegu täpselt ei tea, miks see nii on, need olid siis minu tähelepanekud. kuid me oleme üldiselt mõttes nõus. härra De Backer, palun. aitäh, me täname seda, voliniku selle ettepaneku selgitamise eest, selle tutvustamise eest ning tehnilised standardid suurendavad kindlasti meie teede ohutust Euroopa Liidus. meil on siin Euroopa Liidus palju sõidukeid liiklemas, mida tuleks kontrollida palju tõhusamalt, kui me seda siiamaani teinud oleme. ning suurem kontroll me võiksime suurendada ka kahe ja kolme ratast, äh, rattaga sõidukite äh, kontrolli, sellepärast et äh, ka siin on mõningaid puudujääke ning kui need kõrvaldada, siis meil on võimalik teede ohutust rohkemgi suurendada ning ma olen nõus, et meil peaks olema ka halduslikul tasandil harmoneeritum lähenemine ning me peaksime investeerima mitte ainult tehnilisse võimsusesse, vaid vaatama rohkem ka meie eh, teedevõrgustike turvalisust. ning ma õnnitlen teid selle eest, et eh, te käsitlete siin ka ajaloolise väärtusega sõidukeid ning ettepanekusse peavad nemad ka sisse jääma, kuid ma olen teie eh, ettepanekutega täiesti nõus ning õnnitlen teid töö eest aitäh, härra Kraamer, palun, Michael. tänan. loomulikult äh, on oluline vältida nii suurt äh, ohvrite arvu Euroopa maanteedel, nüüd meil on siin aastas nelikümmend tuhat hukkunut, loomulikult tuleb selle vastu võidelda. Ehm, tsunami Aasias nõudis aastaid tagasi kakssada tuhat eh, ohvrit, me nüüd eh, siin viie aastaga maanteedel saavutame sama suurusjärgu. nüüd ehm, ma tahaksin infot ka selle kohta, kuidas liikmesriigiti on tehnoülevaatused vanemate autode puhul paika pandud, et äh, kus on need iga-aastased kontrollid, kus on ähm, üle aasta kontrollid, et sellist infot oleks meil hea omada siseriiklikke arutelusid äh, silmas pidades. nüüd ähm, juba kakskümmend viis aastat tagasi hakati rääkima kiiruse piirangutest äh, on levitatud mitmesugust äh, infot, brošüüre, meil on äh, kiirteedel äh, kohati sada kümme, sada kakskümmend, sada kolmkümmend kilomeetrit tunnis kiiruspiirang, Saksamaal ainukesena ei ole üldse mitte mingisuguseid piiranguid, linnades enamasti see on viiskümmend, paljudel tänavatel on lausa kolmkümmend kilomeetrit tunnis see piirang, nii et jällegi äh, ärge keskenduge ainult tehnilistele aspektidele, vaid ka muudele aspektidele. meil ei ole vaid ainult vaja intelligentseid autosid, vaid ka intelligentseid juhte ja viimased on tihtipeale nii lollid, et jalgratturid peavad kandma kiivreid, et üldse lööda. proua Foster aitäh, et te meile tutvustasite seda, seda paketti, see on väga väärtuslik, ma tahaksin paart punkti siin rõhutada, siin on väga palju tegelikult detaile, kuhu võiks minna. läbivaatused, mõistagi on väga oluline, et teil peab äh, olema äh, sõidukite korraline läbivaatus ning samuti on ilmne ka see, et vanade sõidukite puhul võib midagi valesti olla. Ühendkuningriigis on meil äh, läbivaatused kolme aasta tagant ning pärast seda võib suure läbisõiduga, sõidukite puhul nagu eraldi korda kohaldada. mul ei ole mingit probleemi sellega, et need ülevaatuse punkte kontrollitakse äh, sellepärast et igal liikmesriigil on kindlasti oma kogemus, kuid mina ei tahaks oodata, et me peame, ei tahaks oodata kuus aastat selleks, et sõidukit kontrollida, see on liiga pikk aeg. mis puudutab ajaloolise väärtusega sõidukeid, siis kindlasti on komisjoni väga palju siin juba lobitud. me oleme saanud Ühendkuningriigis ähm, ala asjatundjatelt ähm, ja entusiastidelt väga palju kirju me tõesti ei taha muuta äh, nende neid äh, sõidukeid äh, need äh, asjatundjad või eksperdid on siis väga suure töö juba ära teinud. mida ma ka tahaksin praegu esile tõsta, on see, et see, need entusiastid hooldavad väga sageli neid sõidukeid ise ning nad teevad seda väga hästi, nii et ma ei tahaks, et seda miski raskendaks. lõppude lõpuks tahaksin komisjoni ja volinikku palun äh, siin tänada selle eest, et täna tulite, meil oli siin väga huvitav arutelu, kuid ma ei tahaks, et te siin hakkaksite üle, äh, seadustega üle pingutama. me peaksime jääma siin lihtsaks ning panema kõik väga selgelt paika, nii et kõik saaksid reeglitest äh, õigesti aru ning me ei hakkaks peaks äh, koormama liiga palju omanikke ning autosid. härra Koh, palun. tänan, volinik. omaalgatuslikud raportid on mõttekad, sellepärast et minu eelmise aasta raportis kutsusime komisjoni üles sellist äh, paketti esitama. meil on vaja miinimumreegleid äh, kontrollijate äh, kutse kohta, meil on vaja miinimumstandardeid kontrollimeetodite, kontrolli äh, sisu ja protseduuride kohta ja on küsimus, et kas liikmesriigid võivad minna miinimumstandarditest kaugemale ja kas neil äh, teadus- ja arendustegevuse toetamise raames oleks äh, võimalik panustada sellisele teadustööle või toetada seda, mis muudab neid kontrolle tõhusamaks? härra Ertug, palun. härra Higins siis, palun. aitäh äh, liituksin eelkõnelejatega ja tänaksin äh, volinikku nende ettepanekute eest. Äh, väga olulised on ka sellised asjad nagu CO2 heitmete vähendamine ja muude õhusaastate vähendamine. Äh, väga, äh, väga palju äh, väga, väga, väga raske on tarbijatel saada infot selle kohta, kui, kui suur need autode heitmed tegelikult on. meie transpordiminister on igatahes teinud selles vallas ettepanekuid see ettepanek, mille te esitasite vanade sõidukite kohta, on väga hea, aga me tahaksime eh, hoolitseda selle eest, et et ei tekiks siin nüüd liigset bürokraatiat, kui kõik need meetmed kasutusele võetakse ja ma ei tahaks, et traktoreid hakataks kohtlema nagu veoautosid, sellepärast et siis satuksid paljud talunikud suure eh, bürokraatiakoorma alla Eh, see maksimaalne kiirus, mis ületab nelikümmend kilomeetrit, need autod praegu peaksid ju eh, läbima ülevaatuse, sellist lähenemist ma ei toeta. ning eh, mis puudutab ühtseid standardeid kogu Euroopas nende tehnoülevaatuste jaoks, siis see on väga oluline. meie Äh, me Dublinis oleme avastanud näiteks, et seal lähevad mõned ohtlikud sõidukid kontrollist läbi, nii et, et ühtseid standardeid on väga vaja. tänan, esimees volinik, kõigepealt õnnitlen äh, voliniku selle hea ettepaneku puhul ja väga oluline on, et te olete kaasatanud ka mootorrattad, see on samm õiges suunas. mul on mõned küsimused volinikule. Te rääkisite miinimumstandarditest kas Euroopa Komisjon on seni analüüsinud ka praeguste standardite rakendamist ja kui jah, siis kas te saaksite presenteerida tulemusi? teiseks, mis puudutab miinimumstandardeid, siis lisas kuus, kui ma ei eksi, räägitakse kvalifikatsiooninormidest. harmoneerimine on ju alati kohandamine see oleks huvitav nendele riikidele, kellel niikuinii juba on kõrged standardid, et äh, kus me siis seal keskpõrandal kokku saame, kui üldse saame kokku. näiteks äh, Saksamaal äh, viivad kontrolle läbi diplomeeritud insenerid, kuidas on olukord teistes riikides? ja ma päris hästi ei saanud aru sellest, et kas te nõuate kontrolli ka sõiduki omaniku äh, vahetumisel, näiteks kui äh, paar kuud enne sõiduki müüki on äh, selline kontroll läbi viidud, siis ma ei saa aru, miks on vaja topeltkontrolli. ja mis puudutab nüüd ähm, eramüüjate kontrolli, ähm, ehk siis äh, seda, et äh, eramüüjad ise saaksid äh, pakkuda neid ähm, kontrolle, siis see on minu arvates problemaatiline. meil peavad olema sõltumatud asutused, kes tehnokontrolle läbi viivad. edasi ähm, tehnoloogia arengu toetamine. kas te ähm, soovite siinkohal rohkem äh, võimalusi äh, luua. ja siis see äh, punkt nelisada kaksteist, see puudutaks pooli Saksamaa veokeid ja soo-, tooks endaga kaasa suured kulud. ja ma arvan, et uute veokite või uute sõiduautode kontrollimine alles kuue aasta pärast on ka problemaatiline. härra Pirker, palun tänan. kõigepealt äh, positiivne tagasiside selle kohta, et äh, meil äh, toimuksid kontrollid vastavalt siis nelja, kahe, ühe aasta tagant. sellega me tõstaksime turvanõudeid üle kogu Euroopa Liidu küsimus on aga selles, et äh, kuidas kõike üle kogu Euroopa rakendada, sest kui meil ühtset rakendamist ei ole, siis me oleme silmitsi konkurentsimoonutusega. seda aga tuleks kindlasti vältida, nagu ka suurema bürokraatliku koormuse rakendamist. olen arvamusel, et äh, turva standardid ja ühtsed äh, kontrollid on äh, väga olulised äh, mootorsõidukite puhul. ja lõpetuseks veel üks küsimus. olgugi, et sõidukitel on väga kõrged standardid, on endiselt meil palju õnnetusi kas äh, teie arvates äh, tuleks äh, siinkohal realiseerida teatavad lisavarustuse autos kaasavõtmise kohustused, näiteks riigiti on erinevad nõuded äh, ohutusvestidele, tõkiskingadele, mm, tulekustutitele ja nii edasi. ka siinkohas oleks meil vaja ehk rohkem äh, ühtlustamist. proua Jaala Sender, kaks minutit, palun. Eh, aitäh, esimees, ka mina tahaksin tänada et komisjoni ettepaneku eest, kuid siin on mõningaid elemente, mis meile valmistavad siin mõningat kõhklust. kuid äh, praegusel hetkel, kui me oleme kriisis, on tõesti õige see, et meie autopark on äh, Euroopas vananemas ja seda väga kiiresti ning äh, ka teede ohutus võib sellega seotult äh, kehveneda. ning mina tahaksin küsida härra volinikult kas nendes riikides, mis on kannatada saanud rohkem kriisi poolt, kas nende autopark ei võiks olla, ähm, saada tuge äh, võib-olla mõningate meetmete abil, võib-olla näiteks nende sõidukite äh, vanarauaks äh, muutmise jaoks, niimoodi, et neil oleks võimalik uuendada autoparki lihtsamalt. ning me oleme siin rääkinud sõidukitest, kuid me peaksime rääkima ka lennukitest. Nende lennukite tehniline vananemine on Hispaanias siin väga aktuaalne, näiteks Ryanairi lennukid. kas te võiksite ka lennukite koha pealt sõna võtta? Hispaanias on sellega seotud väga palju probleeme ning ma tahaksin teada, mis te sellel alal teha saaksite, sellepärast et et Euroopa Liit peab ju tehnilise vastavusega tegelema ka lennukite puhul, eriti just Ryanairiga. iga nädal on Ryanairiga mingi probleem kõigil meie kodanikel. Marinescu, two minutes please. härra Marinescu, kaks minutit, palun. aitäh, ähm, esimees minu arvates on tegemist väga vajaliku ettepaneku ning meie oleme selle poolt ning äh, kui me üritame standardeid ähm, normeerida, siis see meile sobib, kuid mõelgem ka sellele võimalusele, et kuidas sellist tehnilist äh, kontrolli igas äh, liikmesriigis saaks teha niimoodi, et see ei oleks seotud autode registreerimise riigiga. No, it's, it's, it's, it's okay. To be allowed, to, to, the, the translation was slow. So to be allowed tõlge oli veidi aeglane, ütleb esimees. jah, ütleb härra Marinescu. nii et siis see tehniline ülevaatus ei pea olema seotud selle sõiduki registreerimisriigiga. proua Durand, palun. ma teen väga lüsidalt kõigepealt ma tahaksin öelda, et tegemist on äh, väga vajaliku ettepanekuga, vaja on ühtlustada äh, kontrolli kriteeriumid ja sagedus ja mina loomulikult rõhutan ka äh, kontrolli keskkonna aspekte ja tahaksin koheselt öelda, et see sõidukite vananemine, sellepärast et sõidukid vana, vananevad, ei ole võib-olla väga hea mõte, aga volinik, ma tahaksin teada, kas kas te que le changement, euh, le plan de changement des véhicules. kuidas saaks parandada nende vanade sõidukite äh, võimekust, et nende CO2 heitmed väheneksid? Äh, võib-olla me peaksime rääkima ka nendest vanadest autodest või unikumidest ma ei tea, äh, kas takistab Briti äh, kollasel ajakirjandusel asjadest jälle valesti aru saada, aga äh, võib-olla üks, mul on ka üks olulisem küsimus, see puudutab raskesõidukeid ja seda, et rattad pannakse mittestandardsetele telgedele, see on üks väga tõsine probleem, mis põhjustab igasuguseid õnnetusi Äh, äh, panna, pannakse siis erinevate, erinevat äh, tüüpi rattad erinevat tüüpi te, telgedele ja niimoodi siis tekib metalli väsimine ja igasugused muud probleemid. ma tean, et ma, ma arvan, et nende ülevaatuste käigus te tahate kontrollida tõesti, kas õiged rattad on õige, õigetel, õigetel, aga ma arvan, et, et, et see on üks aspekt, mida tuleks igatahes tehnoülevaatuse käigus vaadata ja mina tõesti tahaksin, et selline toimimisviis, valede rataste kasutamine, et see lõpeks. kolleegid, te ei usu, kui palju probleeme see tekitab ja veel üks asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, ma olen nõus äh, proua Fosteriga, ma tavaliselt ei ole see, kes ütleb, et Suurbritannias on asjad kõige paremini, aga ma arvan, et tehnoülevaatus on üks valdkond, kus meil asjad on hästi korras. Äh, ma äh, mulle võib-olla ei meeldi, mulle, mulle tundub, et see iga-aastane ülevaatus oleks võib-olla kõige parem, ei oleks vaja seda üle aasta teha volinik, teil on nüüd siis äh, kümme minutit aega ja siis võite minna. Äh, suur aitäh, lugupeetud äh, saadikud, et reageerisite meie ettepanekule positiivselt, ma võin teile kinnitada, et me oleme avatud kõikidele aruteludele, mis puudutavad neid üksikasju ja nüansse, mis meie ettepanekuga kaasas käivad. me võime neid tõesti väga konstruktiivselt arutada nagu ma ütlesin, tegu on äh, algusega. Te ei esitanud neid küsimusi, mida esitati mulle pressikonverentsil ja, ja, ja te ei maininud ka teemasid, mis mõnede äh, riikide ajakirjanduses on tõstatunud. aga üks küsimus on, et milleks seda ettepanekut vaja on? Äh, asi on tegelikult väga selge ja kui te oleksite tõesti vaadanud neid mõjuhinnanguid, siis te teaksite, et asi on väga tõsine. Te kõik teate, et me äh, võitleme selle nimel, et äh, liiklusõnnetustes hukkunute arv väheneks ja kui on põh-, asi, mis põhjustab liiklusõnnetusi, siis tuleb sellega ka tegeleda, seega me peame pöörama rohkem tähelepanu sõidukite tehnilisele seisukorrale niisiis, äh, asi on väga lihtne. Äh, selle ettepaneku taga ei ole midagi muud peidus loomulikult võib iga riik kehtestada rangemad nõuded, aga meie sooviksime siis, et asi oleks standardiseeritud, et meie lähenemine oleks ühtsem Äh, jah, see ajalooliste autode või uunikumide teema päris alguses ei tõstatanud, aga ma pean ütlema, et mulle ka meeldivad sellised vanad autod väga. Nad on tõesti väga ilusad ja me ei leia, et need tõelised uunikumid on suureks liiklusohuks aga kui seda on ümber ehitatud, kui talle on pandud näiteks uus mootor, kuigi välimus äh, on endiselt selline klassikaline, siis me leiame, et selline auto peaks läbima ka tehnoülevaatuse äh, äh, nüüd, mis puudutab keskkonnastandardeid siis me leiame, et üldiselt Euroopa Liidus meil on juba olemas äh, väga ranged normid uute autode jaoks, ka keskkonnast normid. meil on äh, meie standardites mitmeid selliseid keskkonnaelemente, mis puudutavad näiteks heitmeid ja veel mitmeid muid küsimusi. aga loomulikult see on üks valdkond, kus me võime asju veelgi tõhustada, nõudeid veelgi tõhustada. jah, mis puudutab neid äh, rattaid ja, ja telgesid, seda ma ei ole kahjuks pädev kommenteerima. Äh, kiirusepiirangud. ma mäletan väga hästi teie lähenemist Äh, sellele küsimusele. küsimus on selles, mida me saame teha. kui te arvate, et kiirusepiirang, mis näiteks Prantsusmaal ja Belgias äh, eksisteerib, et me võiksime samasugused kiirusepiirangud näiteks kehtestada ka minu kodumaal, siis mul oleks küll kohutav hirm. Äh, kõik sõltub ikkagi väga palju teede seisundist nii et, et ma arvan, et see on üks küsimus, mis peaks jätma liikmesriikide otsustada. kõrvalteed ja äh, elurajoonide sisesed teed ja see on jällegi üks probleem, mille üle võime natuke põhjalikumalt mõelda, aga mul ei ole mitte mingisugust kavatsust äh, Äh, siin äh, hakata mingeid üldiseid kiirusepiiranguid Euroopa Liidule kehtestama või kiirusepiiranguid Euroopa Liidu tasandil ühtlustama. ma arvan, et äh, see on üks selline küsimus, kus liikmesriigid on piisavalt pädevad ja kõik liikmesriigid on lubanud liiklusõnnetuses surma saanute arvu vähendada ja see on ju ka kiirusepiirangutega seotud ja loomulikult kiirusepiirangute eh, puhul tuleb arvestada ka konkreetse tee seisundiga. nii et, et see on midagi, mida liikmesriigid ise peaks otsustama. veel üks teema, mis tõstatati. et kui teil on auto, kui te ostate auto, te ostate kütust ja veel peate läbi, siis te peate suutma, teil peab olema piisavalt raha, et te saate ka tehnoülevaatusi endale lubada. me ei saa kuidagi lihtsalt äh, autoomanikele reegleid lõdvemaks lasta, sellepärast et äh, ma majanduses on ajad rasked ja raha ei ole kui inimesel on raha, et osta auto, kui tal on raha, et osta kütust, siis peab olema ka raha selleks, et, et äh, tehnoülevaatust teha mis puudutab nüüd eraettevõtteid, mis ülevaatusi läbi viivad, siis väga paljudes riikides eraettevõtted seda teevad. Neil on olemas sertifikaat, mille neile on väljastanud riigiasutused ja loomulikult nad alluvad ka äh, järelevalveasutuste kontrollile. nii et, et ma ei usu, et et ainult äh, riiklikud asutused peaksid neid äh, ülevaatusi teostama. ning äh, mis puudutab erinevaid nõudeid väljaspool Euroopat olevaid riideid, riike, sest siis nagu ma tahaksin öelda, iga riik, Euroopa Liit tervikuna kehtestab ühe standardi, USA-s on oma standardid ja kui te tahate näiteks oma autot USA-s maha müüa, siis te peate järgima sealseid standardeid Äh, muide, USA-s neid standardeid tugevdati juba palju varem kui Euroopa Liidus. nii et, et äh, ka meie oleme nüüd jällegi karmistanud standardeid äh, imporditavatele autodele, nii et, et minu arvates selline lähenemine on täiesti loogiline ja ma ei usu, et meil siin ma ei usu, et meil väga, väga varsti mingid ülemaailmsed nõudmised tekivad aga ma tean vähemalt, et ühes Euroopa Liidu naaberriigis äh, on äh, liiklusõnnetuse ohvrite arv on väga-väga äh, suur, sest nende rahvaarv on viis korda väiksem kui Euroopa Liidus, aga liiklusõnnetuse ohvrite arv kuus korda suurem. nii et, et me peame neid erinevusi ka arvestama, kui me hakkame standardeid kehtestama ja Euroopa olukord pole sugugi halb, aitäh! aitäh, äh, volinik ah,. Ryanair, Ryanairi unustasin ära. Äh, jah, tegemist on väga kuuma teemaga, vastaksin sellele. Äh, siiamaani Hispaania valitsus ei ole meile vastavat taotlust esitanud. kui nad selle esitavad, siis me vaatame, mida annab teha. aga siiamaani Äh, sellist taotlust ei ole esitatud. eks me pea infot vahetama ja vaatama, mis saab. aitäh, volinik. ja ohutud reisi Okay, thank you. Next item aitäh ja järgmiseks on siis äh, äh, kontsessioonilepingute sõlmimine ja proua Vils tutvustab oma arvamust. proua Vils, teil on sõna. Äh, suur tänu, austatud kolleegid. ma tahaksin kasutada järgmisi minuteid selleks, et tutvustada teile oma arvamuse projekti kontsessioonilepingute kohta ja selgitada oma seisukohta. juba mais kaks tuhat kümme otsustas Euroopa Parlamendi saadikute suurt enamus, suur enamus toetada Heidi Rüle raportit äh, riigihangete kohta ja see raport äh, oli arvamusel, et et äh, Euroopa Komisjon ei peaks tulema välja õigusloome ettepanekutega, mis äh, hõlmavad äh, kontsessioonilepinguid üldhuviteenuste pakkumises ja ka mina olen arvamusel, et ühenduse tasandi huvi siinkohal ei ole meil võivad hoopiski olla negatiivsed äh, mõjud äh, sotsiaalsele turvalisusele, kui me astume samme Euroopa Liidu tasandil. raportöörina soovitan ma direktiivi eelnõu komisjoni tagasi saata ja teeksin mõned äh, üldised märkused. Euroopa Komisjoni eesmärgiks on suurema õiguskindluse tagamine, aga minu meelest meil ei ole siin õigust tühja ruumi ja direktiiv äh, seega ei äh, täpsusta siin midagi. meil on äh, kontsessioonid reguleeritud Euroopa Liidu esmase õigusega ja samuti on meil paika pandud läbipaistvus diskrimineerimise vastasus, võrdsed õigused äh,, ja ka Euroopa Kohtu praktikat selles valdkonnas on olemas. ma suhtun kriitiliselt äh, sellesse, et ähm, artiklid üks, kaks ja viis äh, on ebaselge kohaldamise ala, aga sama puudutab ka artiklit number kaheksa, sotsiaalne turvalisus, kultuur, haridus, avalik äh, taristu ja teised äh, kommunaalteenused äh, peaksid olema välja võetud kohaldamisalast. ja minu jaoks on keskse tähtsusega avalike üldhuviteenuste pakkumine meil on äh, dokumente, mis äh, käsitlevad äh, erinevate lepingute andmist üldhuviteenuste pakkumise valdkonnas ja on selge, et puudujäägid antud ettepanekus ei ole viiteid esmasele õigusele. komisjon nüüd omalt poolt äh, põhjenduspunktides üks, kaks ja neli viitab äh, konkurentsivõime tõstmise vajadusele. soovitakse pakkuda rohkematele ettevõtetele juurdepääsu teenuse pakkumisele. samas on puudu äh, mitmeid detailseid kriteeriume, mis äh, häirivad äh, just mind kui ametiühingu aktivisti ja see kõik halvendab üldhuvi teenuste pakkumist lõppkokkuvõttes. üldhuvi teenused on ju kõik sellised teenused, mis katavad inimeste põhivajadused Neid äh, teenuseid ei tohi allutada turupõhimõtetele. oluline on, et meil oleks üldine, kvalitatiivne, kõikehõlmav, äh, läbipaistev juurdepääs üldhuviteenustele. ma kardan, et äh, praeguse ettepanekuga neid mainitud aspekte ei saavutata, petlik on arvata, et erasektori teenused oleksid tõhusamad ja soodsamad kui avalikud teenused. ja mis puudutab nüüd transpordisektorit, siis me võime täheldada, et see direktiivi eelnõu sisaldab ka äh, transpordi aspekti, äh, tramm, buss, rong, äh, auto on siin kaasatud ja samuti postiteenused. siin on üritatud paika panna äh, siseveesadamate, meresadamate ja terminali äh, teenustega seotud äh, aspekte. erandiks on äh, lennundus. lähtuvalt määrusest tuhat kaheksa murd kaks tuhat kaheksa ja määrusest äh, tuhat kolmsada kuusteist äh, kaks tuhat seitse. ühesõnaga, meil ei ole vaja antud juhul äh, kontsessioonilepinguid, me ei paranda olemasolevat olukorda, vaid tekib hoopis segadus võrreldes olemasolevate reeglitega. Mr Kuhn, are you speaking for the EPP? härra Kuhl, palun. rahvapartei nimel Äh, suur tänu, raportöör, teiepoolse analüüsi eest. loomulikult on vajalik, et Euroopa siseturul eksisteeriks teenuste vabadus ja et me edendaksime konkurentsi. ja on ka vajalik, et äh, riigihangetel oleksid kontsessioonilepingud teatud tingimustel ka võimalikud. selle kohta on aga juba piisavalt äh, seadusandlust olemas. komisjon on nüüd tulnud välja ettepanekuga, mis äh, täpsustab olemasolevat. olen arvamusel, et me peame selgelt äh, eristama avalikku üldhuviteenust ja erasektorit, kriitiline taristu, näiteks energiavõrgustikud, äh, meditsiinivaldkond, äh, joogivesi, reovesi. ühesõnaga, need on äh, kõik valdkonnad, kus tuleksid kõne alla kontsessioonid ja erastamised, aga Saksamaa kogemused viimastelt aastatelt äh, näitavad, äh, et äh, alguses maalitakse kõik väga ilusaks, aga siis meil hinnad tõusevad näiteks joogivee valdkonnas kuusteist kuni kakskümmend protsenti. ühesõnaga, me ei tohi diskrimineerida. ja kui avalik sektor saab pakkuda üldhuviteenuseid, siis, siis tuleks seda teha, võimalus tuleks jätta teatud olukordades ka erasektorile, see on meie arvamus. nii et põhimõtteliselt eh, jah, aga me ei taha Pandora laegast eh, veelgi rohkem eh, avada ja vastastikuse põhimõte on kõige olulisem, kui me räägime Euroopa turul tegutsemisest ja üldhuviteenused äh, loomulikult on liikmesriikide pädevus ja mis puudutab nüüd transpordivaldkonda, siis äh, meil on siinkohal hea praktika, eriti mis puudutab raudteepaketti. meil äh, toimus ka selle paketi ülevaatamine sai selgeks, millised on riiklikud seisukohad näiteks raudtee valdkonnas meil on loomulikult vaja teenuste osutamise vabadust kodanike ja reisijate huvides, see puudutab ka lennundust ja merendust. niisiis äh, olen ma arvamusel, et me peaksime komisjoniga nende uuenduste kohta, mida nad on välja pakkunud, veel läbi rääkima, aitäh! härra Alkadravi, palun! ma tänan teid, esimees! ennekõike tahaksin aga õnnitleda raportööri. ma kuulasin tema poolt mõningat kriitikat komisjoni ettepanekule ning üldilises mõttes oleme meie sellega nõus. me ei ole eriti veendunud selles, et see ettepanek peab olema nüüd järgmistel nädalatel tagasi lükatud me uurime seda väga hoolikalt, kuidas seda ettepanekut parandada, siin ja seal oleks mõningaid väikseid äh, detaile vaja täpsustada, nagu näiteks transpordisektoris, siin oleks mõningaid asja, asju vaja siis täpsustada ning äh, täpsemalt paika panna. me viime selle analüüsi läbi siis täpsemalt, kuid praegu on lähtepunkt ning äh, praegusel hetkel oleme kriitilised aitäh, esimees, ütleb härra Uge-, Udžas ja ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest, kuid ehkki ma mõistan teie muret, siis ma ei ole eriti nõus teie palvega, et me peaksime ettepaneku to-, komisjoni tagasi viima. vastupidi, arvan, et selline õigusakt, mis puudutab kontsessioone, on äärmiselt vajalik ning lausa hädavajalik selleks, et mõista praegust äh, raamõigustikku, mis võtab enda alla äh, riigihanked ning samuti ka võtta arvesse Euroopa Kohtu mitu praktikat. kui meil on võimalik võtta kasutusele ähm, kohtupraktikat, siis see tähendab seda, et tõlgendus on liiga laialdane ning meil oleks vaja siin õigusandjana äh, vahele sekkuda, selleks et äh, asju täpsemaks panna ning praegu selle ettepanekuga üritataksegi teha, nii et tegemist on vajadusega. seega oleks vaja sellise õigustiku järele, mis ei seaks ohtu kontsessioonilepinguid. komisjoni ettepanek on selles mõttes väga heaks lähtekohaks, ehkki ma pean ütlema, et see tekst tundub mulle olevat liiga ülekoormatud selliste menetluslike sätetega, mis sellist tõhusust natuke raskendavad ning me peaksime minema vastupidises suunas, lihtsustama direktiivi, tegema seda selgemini mõistetavaks äh, sektori töötajatele ning äh, ta oleks äh, üldises mõttes sidus. ning mulle tundub raportöör neist aru saades nii, et see mm, ettepanek kitsendab natukene haldusüksusi, mitte ei laienda meil oleks vaja maane-, manööverdamisruumi selleks, et äh, panna paika äh, meie kodanike nõutav me, siis selline kvaliteet, mis on vajalik meie kodanikele ning et me saaksime seda teha kontsessioonilepingute abil. ning äh, raportöörid siin rääkisid enavat, enam, rääkisid siin mõningatest äh, normatiividest ning oleks vajalik täpsustada praeguse direktiivi reguleerimisala, sellepärast et äh, põhjenduspunktides on mõningaid täpsustusi, kuid need peavad olema selgemini paika pandud selleks, et meil oleks selge, millele viiakse, viidatakse näiteks, äh, näiteks mereäärsed Äh, supluskohtade kontsessioonid, meie Itaalia õigustiku aluseks võttes on seal mõningaid eripärasid ning äh, samuti on mõningaid teisi sektoreid, mis äh, võivad tekitada huvide konflikti, konflikti ning me peame panema täpselt paika ning see annab neile paremad vahendid, kuidas Euroopa tasandil antud sektorit lahen-, äh, lahendada. Ehm, eh, aitäh, esimees, ütleb härra De Backer. võttes arvesse nüüd seda praegu kuuldud arutelu, siis äh, tundub mulle, et komisjon on teinud mõningaid ettepanekuid selleks, et olukord muutub hoopis äh, keerukamaks selle asemel, et oleks läbipaistvam ja lihtsam, aga ta peaks ju olema lihtsam. sellepärast, et on aina rohkem neid ettevõtteid, mis tahavad kontsessioonides osaleda. ettepanek äh, on vajalik, kuid me peaksime kindlasti siin mõningaid muudatusi sisse viima, eriti mõningaid punkte arvesse võttes, mida me peaksime täpsemalt läbi vaatama, kuid idee iseenesest on hea. mul on üks märkus ka selles osas, mis puudutab sadamaid ning äh, sadamaettevõtteid, siin on vaja rohkem äh, normatiive, äh, horisontaalset direktiivi ning me peaksime minema täpsemaks panema paika erinevad õigused, väga sageli on meil liiga palju reegleid, mis teeb asja segasemaks. Uh, proua Tšetšovska, palun aitäh, esimees, aitäh äh, raportöörile selle ettepaneku eest ning aitäh kõikide nende kommentaaride eest, mis on siin esile toodud. tahaksin ainult äh, mõningaid kommentaare teieni tuua ning komisjon kindlasti teie äh, käe, teie valmis teile vastama igaks. tahaksin rõhutada seda, et selle ettepanekuga tahetakse käsitleda väga eri, väga keerukat sektorit, kontsessioone, lepinguid ning mis äh, võivad äh, turgu olukorda keerulisemaks teha, kui seda tehakse valel moel ning äh, komisjon on üritanud arvesse võtta ühtse turu öö, ähm, operaatoreid mis puuduvad teenuste ähm, kontsessioone, siis praegu meil ühtset turgu olemas ei ole ning see kõik see eriti ei toimi. ning teiseks, meie ettepanek tahab anda rohkem võim ka äh, ametiasutustele kontsessioonide andmisel, tagamaks seda, et juhul, kui kontsessioon antakse välja, siis oleks see ka seaduslik ning kõik saaksid sellest kasu, nii, nii äh, sektoris äh, töötajad, eriti just ähm, VKE-d, kui ka ametlikud ametiasutused, kuid ettepanek ei ei räägi siin teenuste erastamisest, seda kindlasti mitte, ma tahan siin olla väga selgesõnuline seda on räägitud, äh, arutatud IMCO komisjonis ning raportöör on teinud ettepaneku, et äh, teha suur e-, eristus selgelt välja, kuid komisjon ei ole üritanud teenusi tee-, teenuse erastamisest rääkida, sellest see ettepanek ei räägi, siin antakse ametiasutustele kolmas võimalus, eriti kui nad lähevad turule ning otsivad uusi ähm, pakkujaid, teenusepakkujaid, siis nad peavad ikkagi saama õiguskindluse, see oleks siis meie eesmärgiks samuti ma viitan siin kiirelt äh, arutluse käigus välja toodud äh, märkustest, äh, mis puudutab majanduslikke huve, arvestades seda, et mida on Euroopa Kohus öelnud, siis ka need käivad riigihangete ning kontsessioonireeglite alla ning meil on siin väga laiaulatuslik kohtupraktika olemas selles valdkonnas mis puudutab siis äh, Euroopa Kohust, mm, mis on pidanud väga laialdaselt äh, tegelema nende küsimustega, kontsessioonilepingutega, toon teile siin ühe näite, viimase kümne aasta jooksul on kakskümmend kuus korda äh, olnud see kaasuseks nii et äh, siis meie huvides on see, et kontsessioonilepingute puhul oleks kõik selge ning äh, liikmesriigid, Euroopa Parlament äh, kaasotsustusmenetlusega üritavad panna pa-, täpsemalt panna need reeglid nendes juhtumistes, mida ko-, Euroopa Kohus ei ole suutnud teha ning lõpetuseks see ettepanek on väga neutraalne, vaadates siis seda, et meil ei eelista ei era- ega ka avalikku sektorit, me ei ürita paika panna seda, kes siis paremini mm, teenust pakub, vaid me üritame anda võrdsed võimalused kõigile, niimoodi et mm, avaliku, ametiametus, ametiasutusel ei ole kohustus kasutada kontsessiooni. ning lõpetuseks tahaksin ütelda et äh, võttes arvestades seda, et praegune arutelu on olnud väga pikaldane ning ka tegemist on tundliku teemaga, IMCO komisjonis on väljastatud, äh, on koostatud kolm e-, erinevat uuringut, võttes äh, arvesse ka komisjon, komisjon oma mõjuhinnangus neid arvesse võtnud, samuti oleme kasutanud välisekspertide hinnangut, kes on siis öelnud, et kui, et turul on vaja turutõrkeid kõrvaldada selleks, et äh, sätestada võr-, sätestada turul kõik äh, õiglaselt. aitäh! Thank you very much, Mrs Will. suur aitäh, proua Vils! jaa, ich wollte dann auch erstmal ja tänan! ma tahaksin äh, tänada kõiki variraportööre ja kolleege, kes sõna võtsid. tänan teid äh, teiepoolse panuse ja kommentaaride eest. ma arvan, et härra Kuun äh, tõi ka selgelt välja selle, millised on avalike üldhuvi teenuste eesmärgid ehk siis mida kodanikel on vaja. ja avalikud üldhuviteenused ei äh, tohiks sõltuda turu kasumijanust. loomulikult äh, kohalikud äh, omavalitsused võivad jõud ühendada ja organiseerida üldhuviteenuste pakkumist üheskoos, aga minu arvates äh, ei ole vaja üldhuviteenuseid äh, nii-öelda turule viia ja kui nüüd äh, komisjon ütleb, et soovitakse edendada avaliku ja erasektori partnerlust, siis minu kodulinnas Hamburgis oleme me saanud sellised kogemused, et erasektor loomulikult soovib kasumit teenida, teenus läheb kallimaks ja kui äh, näiteks äh, sellise partnerluse raames hakatakse ehitama koolimaja, siis äh, paindlikkus kaob täielikult ära, lepingud kehtivad üle neljakümne aasta, seda ka komisjon mainis, et need on väga pikaajalised lepingud ja kui äh, soovitakse mingisugust äh, muudatust, näiteks äh, koolis midagi ümber korraldada, siis valitseb täielik ebapaindlikkus. hanke ähm, õigus sätestab riigihangete läbiviimise korra, see puudutab eriti just ehitussektorit. ja ma ei ole selle poolt, et sadamates oleksid meil veel lisareeglid. siin tekkis juba oht, et meid ähvardab sadamate pakett number kolm, aga lõpuks siiski öeldi, et äh, eesmärgiks äh, oli see, et kontsessioon äh, ei seotaks kruntidega, ühesõnaga olukord tegelikult puudutab äh, sadamate töötajaid, nii et see on hoopis teistsugune probleem. ja komisjoni ettepanekus on minu arvates äh, häbiväärne see, et äh, igasuguseid tingimusi seotakse riigihangetega, aga mitte kollektiivseid palgatingimusi kui me soovime, et kollektiivlepingutega ettevõtted esitaksid äh, või tähendab, äh, et nad pakuksid äh, teenuseid siis äh, tuleb äh, arvestada sellega, et konkurentsitingimused peavad olema äh, võrdsed. ehk siis, et kui konkureerivad ettevõte, mis on pannud kollektiivlepingutega palka paigad palka, palgad paika või siis äh, teisel pool on mõni teine ettevõte, siis äh, see, kes on äh, kehvemas olukorras rahaliselt, peaks saama lisatoetust. nii et ähm, sel teemal tuleb meil kindlasti veel edasi arutada, fraktsioonide esindajad peavad maha istuma ja siis otsustame, mida edasi teha. suur tänu muudatuste ettepanek on kahekümne seitsmes, hääletame transpordikomisjonis kuuendal novembril ja IMCO-s kaheksateistkümnendal detsembril, niisiis muudatuste äh, tähtaeg kahekümne seitsmes äh, september, kuues november hääletame transpordikomisjonis ja äh, IMCO-s kaheksateistkümnendal detsembril äh,. nüüd peatame istungi seni, kuni algab siis koordinaatorite kohtumine, loodetavasti jõuavad nad siia niipea kui võimalik